Bueno, señorías, vamos a... niisiis, äh, kolleegid, alustame hääletust. Teil peaks ees olema päevakord, kus on kirjas need raportid, mille üle me hääletama hakkame. kõigepealt äh, lihtsustatud menetluse korras hääletame esimest härra Simsoni raportit, mis puudutab Euroopa äh, Liidu lepingu, Euroopa Liidu ja Mongoolia vahel, nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud nelisada viiskümmend kuus poolthäält, kakskümmend üks vastuhäält ja kaks erapooletut, seega vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on äh, veel üks äh, raport lihtsustatud menetluse korras autoriks härra Simson ja see puudutab Euroopa Ühenduse ja Hiina vahelist mereveolepingut. niisiis jällegi nimeline hääletus ja hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. viissada viiskümmend kaheksa poolthäält, üheksateist vastuhäält, üksteist erapooletut, see on vastu võetud. jätkame hääletust. jätkame lihtsustatud menetlusega härra Pööge raport, mis puudutab Euroopa Liidu solidaarsusfondi kasutusele võtmist. nimeline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. viissada kaheksakümmend üks poolthäält, kakskümmend kolm vastuhäält, kuus erapooletut, seega vastu võetud. härra Severin, te soovisite sõna? jah, ma tahaksin öelda seda, et minu hääletusmasin ei tööta. Teid kohe aidatakse niisiis äh, läheme teise Böge raporti juurde, ikka lihtsustatud menetlus ja nüüd hääletame siis äh, raportit, mis puudutab globaliseerumisega kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõttu. tegemist on nimelise hääletusega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud, viissada seitsekümmend kaheksa poolthäält, kakskümmend kuus vastu, kaksteist erapooletut, seega vastu võetud järgmiseks ikka lihtsustatud menetluse korras proua Haugi raport, paranduseelarve number kuus, Kalgris kaks tuhat üheksa projekt. nimeline hääletus ja hääled ja meil on vaja kvalifitseeritud häälte enamust, hääletus on alanud. Se cierra votación hääletus on lõppenud. kuussada poolthäält, kaheksa vastuhäält ja kolmkümmend kolm erapooletut vastu võetud. järgmine raport lihtsustatud menetluse korras jällegi proua Haugilt ja see puudutab paranduseelarvet number seitse, Kalbri kaks tuhat üheksa ja jällegi nimeline hääletus, vajalik kvalifitseeritud häälte enamus, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. kuussada viis poolthäält, kakskümmend kolm vastu, neliteist erapooletut, vastu võetud. ja nüüd veel üks proua Haugi raport lihtsustatud menetluse korras, see puudutab paranduseelarvet number kaheksa, kaldkriip kaks tuhat üheksa ja kvalifitseeritud häälte enamus vajalik, nimeline hääletus, hääletus alanud hääletus on lõppenud viissada üheksakümmend neli poolthäält, kakskümmend seitse vastu ja kolmkümmend erapooletut. vastu võetud. kolleegid, sellega on hääletamine lõppenud ja nüüd saame alustada hääletuse seletusi. keegi ei tahagi hääletusi seletada. kui on keegi kes soovib hääletust seletada, peab ta sellest kirjalikult märku andma, niisiis kolleegid, nüüd me katkestame istungi poole kaheteistkümneni, siis esineb